tere hommikust, kolleegid! tervitan teid ja palun teil istuda oma kohtadele. siis saame alustada oma tänast istungit. mul on väga hea meel teid täna hommikul siin jälle näha, tegemist on meie kohtumise teise päevaga eile toimusid meil väga huvitavad arutelud, mida me täna kindlasti jätkame. ma tahaksin teatada teile, et meie istungid kantakse üle ka internetis. niisiis äh, võtke teadmiseks, et teid jälgivad kaamerad, võite naeratada, see jätab alati hea mulje tahaksin tänada neid inimesi, kes istuvad siin poodiumil, tahaksin tänada neid koostöö eest ja Hilmar Solbergiga koos me juhatame seda istungit, anname teile niivõrd palju või aega oma seisukohti avaldada kui võimalik. ning nüüd annaksin sõna oma kallile kolleegile, endisele Euroopa Parlamendi liikmele ning praegusele Äh, Soome Euroopa asjade ministrile proua Astrid Thorsile, kes on täna siin, tal on väga tihe päevakava, ta peab hiljem minema nõukogusse, äh, kus tegeletakse ka Põhjamaade küsimustega, niisiis, proua Toors, nüüd on teil sõna aitäh, eesistuja ja tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel olla siin teie juures. ma leian parlamendisaadikuna, et äh, on väga oluline, et selline foorum on loodud. ma tahaksin öelda, et ma tunnen veelgi suuremat rõõmu selle üle, et Diana Wallis, kes tegeleb Põhjadimensiooniga Euroopa Parlamendis, on ka kohale jõudnud. isiklikust plaanist tahaksin öelda, et ilma Diana Walliseta meil ei oleks Euroopa Parlamendi poolt sellist pühendumust Põhjadimensioonile, kui praegu on Te tõenäoliselt teate, et Diana on osalenud kõikidel ministrite kohtumistel, mis viimastel aastatel on aset leidnud. ta on näidanud põhjaeurooplaste üles suurt sõbralikkust, selline sõbralikkus on unikaalne ning mul on väga hea meel olla kohal sellisel suurel päeval Euroopa Parlamendi jaoks äärmiselt oluline on see, et parlamendisaadikud jälgivad Põhjadimensiooniga toimuvat ja tegemist on tõesti esimese korraga, äh, kui selline foorum kokku tuleb. tõenäoliselt äh, olete te siin juba äh, läbi vaadanud seda poliitikat, milline on poliitika hetkeseis. kahe tuhande kuuendal aastal vaadati Põhjadimensiooni poliitika läbi ning mul on hea meel öelda ning Soome valitsus on seisukohal, et uus Äh, põhjadimensiooni poliitika ja esimene ministrite kohtumine, mis toimus Sankt-Peterburis kahe tuhande kaheksandal aastal, oli edukas. Äh, see andis meile uusi mõtteid selles osas, kuidas erinevate partnerlustega edasi minna ning äh, me jätkame tööd nende partnerluste alal. minu arvates on samuti oluline, et me oleme praegu siin ja arutame Põhjadimensiooni, sellepärast et me oleme välja töötamas kahte strateegiat või kahte algatust, äh, mis on seotud põhjadimensiooniga piirnevate aladega. üks nendest on idapartnerlus, äh, mis on praegu Euroopa institutsioonide tegevuskavas. Äh, sellel teemal on komisjon tulnud välja uue algatusega ning riigijuhid arutavad seda teemat märtsis näiteks äh, ka Valgevene on üks äh, piirkond, äh, mis, mida idapartnerlus hõlmab ning on veel teisi selle temaatikaga seonduvaid asju. ja teiseks küsimus, mida te ka ilmselt olete juba arutanud, on Läänemere strateegia. praegu käivad mitteametlikud konsultatsioonid, me oleme juba näinud ideesid ja eelnõusid, meil on toimunud konverentse sellel teemal ning ma arvan, et selle poliitika raames või strateegia raames me oleme ka äh, edasi läinud näiteks kas või Balti energiaühenduste plaaniga ja see on samuti Põhjadimensiooni oluline osa. me ei pea üksnes rääkima sellest, äh, kui oluline see piirkond, ja rääkimata veel sellest, kui oluline see piirkond on näiteks taastuvenergia äh, aspektist ja teistest energiaküsimuste aspektidest nüüd äh, peatuksin äh, äh, Läänemere strateegial. me teame ning ütleme tihti, et põhjadimensiooni raamistik on see alus, millel teha väliskoostööd Läänemere piirkonnas Need kaks asja on omavahel seotud ja seda öeldes ka välja ülemkogu kahe tuhande seitsmenda aasta detsembris, aga mida see tegelikkuses tähendab? see tähendab keskkonnaalast partnerlust, äh, mis on olnud väga edukas, samuti usun ma, et Läänemere strateegia peab andma poliitilist äh, jõudu Balt-, Läänemere tegevuskava ellurakendamiseks see on äh, minu arvates äh, Läänemere strateegia üks olulisemaid osasid, nimelt äh, anda poliitilist tuge tegevuskavale. nüüd, mida veel öelda Põhjadimensiooni kohta, me oleme väga palju rõhutanud seda partnerlust, mis puudutab rahvatervishoidu ja heaolu, eelkõige selles valdkonnas on väga oluline edendada tervislikku elustiisi, äh, äh, vältida nakkushaiguste levikut, äh, AIDSi levikut ja tuberkuloosi levikut Loode-Venemaal. on väga hea, et meil on olemas ka partnerlus dialoogi jaoks, aga ma arvan, et see tänane foorum võiks samuti pakkuda uusi ideesid, kuidas ellu viia avaliku erasektori partnerlus selles valdkonnas. me teame, et erasektoris tehakse tervishoiu valdkonnas, muudes maailma piirkondades väga palju näiteks investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse, investeeringud inimeste harimisse, sellesse, kuidas tuberkuloosi uutmoodi ravida, võiks olla üks tee, kuidas edasi liikuda. ma pean tunnistama, et äh, minu poole on pöördutud äh, tervishoiusektori poolt, äh, minult on küsitud ideesid, on küsitud, mida, mida näiteks tööstus saaks teha avaliku erasektori partnerluse raames tervishoiu vallas näiteks Äh, nendes piirkondades, mida Põhjadimensioon hõlmab. kolmas äh, asi, millel tahaksin peatuda, on äh, see, et meie jaoks on logistika ja transpordipartnerlusel väga suur potentsiaal esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme see partnerlus hakkab siis toimima ning ma tahaksin tänada komisjoni esindajaid suurepärase töö eest ja selle eest, et nad on väga aktiivselt osalenud selle partnerluse ettevalmistamisel. nagu parlamendisaadikud on öelnud, peab põhjapiirkond olema eeskujuks meretranspordi vallas. meil on Äh, väga keerulised transporditingimused, see tähendab, et me peame meremeeste haridusse investeerima ja äh, meil on olemas õppeasutusi Põhjamaades, kes on valmis koolitama meremehi kogu maailmast. samuti peame me äh, kõrvaldama need kitsaskohad, mis transpordi vallas on, kergendama piiriületust näiteks ning Äh, panema paika ka ühised prioriteedid. samuti olen ma kindel, et see partnerlus äh, äh, soodustab ka rahvusvaheliste infrastruktuurialaste projektide elluviimist. tegemist on partnerlusega, millel on siis väga suur potentsiaal me ühendame selle läbi praktilised sammud äh, Äh, kogemuste ja poliitikaga ning lõpetuseks, kui me räägime kõigist erinevatest tegevustest, siis meie ja me oleme seisukohal, et ka Põhjadimensiooni kultuuripartnerlus on asi, millele tuleks tähelepanu pöörata, selline partnerlus tuleks luua eelseisval kevadel ja suvel. samuti Äh, näen ma, kuidas meie regionaalne koostöö on eeskujuks äh, koostööle ka teistes äh, Euroopa Liidu piirkondades. niisiis, kallid sõbrad, on äärmiselt oluline, vaadates tulevikku, pidada meeles seda, et Euroopa Liidu vahendeid tuleb paremini arendada selleks, et nad oleksid aluseks regionaalsele koostööle. me peame vaatama, millised on parimad kogemused, aga samuti peame hoolitsema siis regionaalse koostöö eest Euroopa Liidu välispiiridel. siinkohal tahaksin rõhutada põhjadimensiooni äh, sõpradele seda, et Euroopa naabrus- ja partnerluse instrument, instrument ning selle komponendid äh, vajavad piisavat rahastamist. kui me loome uusi partnerlusi, siis me peame ühendama need tugevad küljed, mis meil on ja need vahendid, mida me nende partnerluste jaoks kasutame ning kui oluline kui olulised need uued partnerlused on, loomulikult ei tohi olla liiga naiivsed ja öelda, et need hakkavad, ei saa olla naiivsed ja öelda, et me ei hakka, et need ei hakkaks konku-, konkureerima teiste algatustega, me teame, et Euroopa Liidu äh, eelarvest on Barcelona protsessile, Vahemere Liidule suured summad eraldatud ja võib-olla Äh, see töö, mida me teeme rahvusparlamentides ja siin Euroopa Parlamendis, peaks olema suunatud sellele, et äh, toetada just nimelt meie projekte Äh, mulle tegi muret meie koostöö rahastamine, eriti mõned nädalad tagasi, aga äh, see inventuur, mida me oleme nüüd teinud, me oleme vaadanud, millised on tulevased äh, eelarve prioriteedid idadimensiooni jaoks ja see on mõnevõrra minu muret leevendanud. aga nagu ma ütlesin, Äh, välis, Euroopa Liidu välistegevuse äh, vaja, vajadused pidevalt kasvavad, möödunud aastal oli toiduainete kriis, mis äh, nõudis väga palju vahendeid. niisiis, kallid sõbrad, kallid parlamendisaadikud, meil on väga, väga palju tööd teha nende projektide kallal ja see töö on väga oluline. samuti arvan ma, et me peaksime hakkama mõtlema tulevikule, sellele ajale, kui meil on läbi vaadatud finantsperspektiiv, seda pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, millised on need rahastamisprogrammid, rahastamisvahendid, mida me võime põhjadimensiooni jaoks kasutada. niisiis, lõpetuseks äh, peatuksin mõne sõnaga ka põhjadimensiooni kõige põhjapoolsemal osal, kaugpõhja piirkondadel, äh, mis on siis äh, ka Euroopa Liidu äh, tegevuskavas väga kõrgel kohal täna. me tervitame Euroopa Komisjoni poolt möödunud sügisel avaldatud Arktika alast teatist Euroopa Liit on väljendanud soovi saada Arktika Nõukogu liikmeks. meie oleme pidevalt toetanud komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas Euroopa Liidu roll Arktika uuringute rahastamisel on väga suur. me usume, et Euroopa Komisjoni vaatlejaseisus Arktika Nõukogus tuleks nõukogule kasuks, samuti kasuks liikmesriikidele ja praegustele vaatlejatele ja samuti oleks see kasulik Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu liikmesriikidele põhjapoolsetes piirkondades, ähm, põhjapoolsetel piirkondadel oma, on oma iseloom, eripära, aga seda eriti Arktika regioonil me peame tegema rohkem koostööd selle nimel, et kliimamuutused ei tooks kaasa ebasoovitavat mõju Arktika regioonile ja sealsetele ressurssidele, et need edendaksid jätkusuutlikku arengut. niisiis on äärmiselt oluline, et need teadusuuringud, mida Arktika Nõukogus praegu tehakse, jätkuksid, jätkuksid tulevase koostöö raames, aga lõpetuseks me teame, et on väga palju inimesi, kes tunnevad huvi Arktika vastu me tervitame ka komisjoni uut huvi, uut strateegilist seisukohta Arktika kui Põhjadimensiooni osa kohta, nii et, et veel kord ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja kõiki teisi äh, assambleesid selle töö eest, mida nad on teinud selle foorumi loomisel ning ma olen täiesti kindel, et need liikmesriigid, kes on eriti huvitatud põhjamõõtmest, teevad väga head koostööd teiega ka tulevikus, aitäh! Thank you very much uh,, Mrs Torns um.... suur tänu. nüüd, kui teil on küsimusi e, Soome Euroopa asjade ministrile, siis esitage neid, sest äh, proua minister peab äh, hiljemalt kümne minuti pärast siit lahkuma. niisiis võib-olla kasutaksime kiiresti ära ka seda aega küsimusteks, juba proua Diana Wallis keda siin kutsuti Euroopa Parlamendi Arktika daamiks, palus sõna. väga meeldiv, Astrid, siin, sind siin jällegi näha. sa rääkisid äh, rahastamisest, ka meie rääkisime eile natukene rahastamisest koos härra Hermaniga Euroopa Komisjonist. sa tead oma teenistusest Euroopa Parlamendist äh, aegadest, et me oleme rääkinud selle üle, et võib-olla peaks põhjadimensioonile eraldama uu, oma eelarverea, võib-olla on siis nüüd aeg selleks käes. senini ei ole minu arvamus muutunud, ma arvan, et me oleme üsna taibukalt käitunud, et oleme kombineerinud põhjadimensioonis äh, erinevate rahvusvaheliste jõu äh,, institutsioonide ja Euroopa Liidu panuse aga me peame tõesti jälgima, mis äh, toimub naabruskonna poliitikaga ning võib-olla on muutused tarvilikud. Äh, põhjadimensioon kui dünaamiline piirkond on tänapäeval palju muutunud ning ta võib-olla koormaks ka rahvusvahelistele institutsioonidele ning kui selgub, et asi tõesti nii on, siis me peaksime oma positsiooni üle vaatama. ning silmas tuleb pidada ka seda, et tuleb ju säilitada see dünaamilisus, mis on hakanud seal piirkonnas kaduma. suur tänu, kas on kellelgi veel küsimusi? ei, siis ma tahaksin tänada teid selle eest, et te siia tulite. on tõesti oluline, et et te tegutsete edasi samamoodi Soome ministrina ning et jätkuks koostöö peamiste osapoolte vahel Põhjadimensioonis annaksin teile ka teada, et meie avalduse projekt äh, on praegu valmis ning teile ja-, jagatakse seda laiali. ning proua Kestrin ja härra Velliste, palun tulge nüüd siia poodiumile äh, järgmisteks sõnavõttudeks to... Uh, niisiis, järgmisena saab sõna proua Kristiina Kestriin, kes on Läänemere parlamentaarse konverentsi eh, president. suur tänu! Yes, chairman, dear colleagues, it is a pleasure and a privilege to address this daamid ja härrad, mul on väga suur au siin teie ees kõneleda. Läänemere Parlamentaarse Assamblee nimel tahaksin ma tervitada Euroopa Parlamenti selle foorumi korraldamise eest. see foorum tuleneb suurepärasest algatusest kahe tuhande seitsmendal aastal ehk siis Põhjadimensiooni konverentsist. meil on tarvis tõesti arvamusi vahetada ja pidada arutelusid, aga meil ei ole vaja uusi institutsioone. tuleb tugevdada koostööd selles piirkonnas läbi võrgustike loomise. see uus põhjadimensioon on edukalt tegutsenud kahe tuhande seitsmendast aastast juba. ministrite kohtumine toimus kahekümne kaheksandal oktoobril kaks tuhat kaheksa Peterburgis ning ministrid ütlesid, et põhjadimensioon on tõhusaks poliitiliseks vahendiks, see funktsioneerib hästi ning sellel on ka suur potentsiaal tulevikuks. Läänemere piirkond moodustab suure osa põhjadimensioonist. seega, mis on oluline Läänemere piirkonnale, on suuresti oluline ka tervele põhjadimensioonile ja vastupidi seetõttu tutvustaksin ma lühidalt neid küsimusi, mis meil Läänemere Parlamentaarses Assamblees on päevakajalised. üks punkte on see, et see uus Läänemere strateegia peab olema kooskõlas põhjadimensiooniga. põhjadimensiooni sidumine Läänemere strateegiaga saab Äh, olla oluliseks vahendiks ressursside mobiliseerimisele selles piirkonnas ning selle positsiooni tugevdamisele üleüldises Euroopa kontekstis. see, et äh, Läänemere strateegia ja Põhjadimensioon arenevad eraldi, ei ole mõistlik ressursside mobiliseerimisel ning kasvu, kasvule äh, kaasaaitamisel Läänemere piirkonnas. kui neid kahte arendatakse koos, ka koos uue Euroopa Liidu Arktika-poliitika, Arktika-poliitikaga, siis äh, saa-, saavad sellest kasu mõlemad. me arvame, et see Läänemere tegevuskava on oluliseks äh, vahendiks Läänemere piirkonna arendamisele kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks. see, et seal plaanis on saavut-, sisse pandud konkreetsed eesmärgid ja ka ajakava, võimaldab äh, ka äh, hästi jälgida selle plaani rakendamist. ma arvan, et see plaan saab olla inspira-, inspiratsiooniks ka sarnastele projektidele Põhjadimensioonis. me soovime, et Läänemere riikide valitsused ja parlamendid tõesti toetaksid seda projekti. seda saab teha näiteks läbi rahvusvahel, rahvus, riiklike pro-, programmide vastuvõtmise ka hiljemalt kahe tuhande kümnendaks aastaks. samuti on hästi, hästi oluline võtta tarvitusele aktiivsed meetmed selle plaani rakendamiseks kõik äh, Läänemere piirkonna jaoks on ka väga oluline keskkonnaküsimused, äh, kõik laevad, kes seal äh, meres sõidavad, peavad vastama turvalisusele, turvalisuse ja keskkonnareeglitele. mereohutuse konventsioonil nii tuleb täita, eriti võttes arvesse järjest suurenevat naftatransporti Läänemerel ning karme talvetingimusi, eriti põhja, Läänemere põhjaosas. Läänemere riigid, riikidel on suur kogemus keskkonna äh, uuringute alal. aktiivsem tegevus näiteks teadus-arendustegevuses ja tehnoloogias siirdes ning koolituses aitaks kaasa energiatõhususe, energia säästmise ning eh, taastuvate energiaallikate kasutamisele tõusule kõikides ühiskonna osades. meil on tarvis võidelda kliimamuutuse vastu ning selle mõjude vastu ning eh, rohkem kohaneda selle muutusega. Need algatused, kasutamaks ära teadussaavutusi eh, ka erasektoris, see, selliseid jõupingutusi tuleks toetada. tuleb kasutada ära näiteks tõukefondi ja, ja teisigi Euroopa fondi, fonde selleks, et edendada taastuvenergiaallikate kasutamist. praegune majanduskriis on pärssinud selle piirkonna majandusarengut. tuleb paika panna meetmed taastamaks majanduslik dünamism ning äh, vältimaks tuleviku majanduslangusi. me peame aitama kaasa selle piirkonna muutumisele integreeritud tööturuks. paika tuleb panna selged põhimõtted tööjõu liikuvuseks ka ettevõtetele, näiteks läbi, läbi, läbipaistvuse tagamise äh, reeglite puhul erinevates riikides. samas tuleb jälgida, et majandusareng ei põhjustaks tööturgudel öö, äh, äh, tasakaalutust ning ei õõnestaks ka sotsiaalsüsteeme, süsteeme. Äh, organiseeritud kuritegevus on ohuks demokraatiale. inimkaubandus, narkokaubandus, korruptsioon, ning teisedki nähtused on sellega seotud. inimkaubanduse vastu ei saa võidelda vaid ühes riigis, seetõttu tuleks kaasata kõik äh, ri-, riigid nagu äh, päritolumaad, äh, transiitriigid ja sihtriigid. on tarvis koordineerida koostööd institutsioonide vahel kes võitlevad inimkaubanduse vastu nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasandil. Need on ain-, ainult vähesed äh, küsimused, millega meie Läänemere Parlamentaarses Assamblees tegeleme. ning on selge, et need on ühtivad prioriteetidega Põhjadimensiooni puhul. ma isegi väidan, et äh, on palju sarnasusi kõikide osapoolte vahel nii regionaalsel, riiklikul, kohalikul tasemel Põhjalas. ning sellega ma jõuan oma kahe kokkuvõtva kommentaari juurde. kõigepealt erinevad osapooled. põhjadimensioon kaasab paljusid sidusrühmi, mis on positiivseks näiteks äh, laialdasest osalusest, aga sellega võib kaasas käia ka ülesannete kattumine ning ressursside raiskamine. ma olen veendunud, et meil on tarvis kogu aeg meelde tuletada koordineerimise olulisust. kõik ei pea tegema kõike. me võiks pigem eeldada seda, et kõik võidaksid läbi parimate tavade jagamise ning eh, ülesannete jaota-, laiali jaotamise selline vo-, foorum siin on tõesti väärtuslik äh, arvamuste vahetuste koht. võib-olla meil on tarvis rohkem koordineerituse võimalusi, sünkron-, võib-olla saaksime me oma tegevust paremini sünkroniseerida. võib-olla peaks meil olema mingisugune organisatsioonide vaheline töögrupp, mis tegeleb spetsiifiliste küsimustega, mis meile kõigile huvi pakub. teiseks, tulemused. põhjadimensioon peab saavutama ka praktilisi tulemusi. seda on kritiseeritud fondide ebapiisavuse tõttu ning konkreetsete tulemuste puudumise tõttu, aga tegelikult andmed näitavad, et nendesse projektidesse on suunatud palju ressursse ning tulemused on olnud kasulikud Põhjala inimestele. ja see põhjadimensiooni prak-, praktiline külg peab alles jääma. kaks partnerlust, mis on loodud Põhjadimensiooni sees, üks keskkonna ning teine tervishoiu ja sotsiaalküsimuste valdkonnas, on olnud eeskujuks ka projekti juhtimise koha pealt. Need partnerlused loovad struktuuri projektide loomiseks, fondide suunamiseks ning äh, eraldatud äh, summade kasutamiseks. Äh, olemasolevate projektide nimekiri on muljetavaldav, seetõttu me tervitame põhjadimensiooni partnerluse loomist transpordi ja logistika valdkonnas, see otsus võeti vastu oktoob-, ministrite poolt oktoobris kaks tuhat kaheksa. seega kokkuvõtteks tundub, et põhjadimensioon liigub edasi ja meie parlamendisaadikutena oleme nüüd saanud sellise platvormi, millele toetudes saame me panustada selle dimensiooni edusse. suur tänu tähelepanu eest! Uh, suur aitäh, äh, proua Kestrin. Teie järeldused olid väga huvitavad ning ma arvan tõesti, et me peaksime võib-olla mõtlema oma tegevusele just selles kontekstis, et milliseid tulemusi see tegevus annab. sellele viidati ka eile. ja teie andsite praegu just ülevaate, mida te viimase kahe-kolme aasta jooksul olete saavutanud. nüüd annan aga sõna järgmisele kõnelejale. To Äh, teda ei ole vaja tutvustada. Äh, külastasin paar nädalat tagasi teda tema oma koduparlamendis ja äh, tavaliselt ma kohtangi teda siin Euroopa Parlamendis ja tema igapäevases töökeskkonnas näha oli teda üsna imelik. niisiis parlamendisaadikuna te tegite võib-olla oma igapäevast tööd, aga mina nägin neid seda tööd tegemas esmakordselt. nüüd siis annaksin sõna kaasesistujale ning Arktika regiooni parlamendisaadikute konverentsi presidendile proua Solbergile. suur aitäh, eesistuja, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle väga olulise foorumi korraldamise eest ning selle olulise töö eest, mida parlamendi liikmed on teinud selleks, et Euroopa oleks teadlik Kaug-Põhjas toimuvast. Arktika regiooni parlamentide koostöö on väga oluline. see koostöö on väga oluline, kui me tegeleme Kaug-Põhja ja Põhjadimensiooniga kuna Kana-, Kanada ja USA on äh, meie organisatsioonis vaatlejaks, äh, siis see annab meie äh, põhjadimensioonile veelgi ühe olulise mõõtme juurde. samuti on väga oluline, et me suudaksime tegeleda selliste oluliste küsimustega, mis põhjadimensiooni koostööd puudutavad õigel viisil Äh, Aafrika Parlamendi saadikute konverents Fairbanksis möödunud augustis keskendus sellistele teemadele nagu tervis, kliimamuutustega kohanemine, merenduspoliitika ning alternatiivsete energiavarude arendamine, mida Arktika regioonis võiks kasutada. Äh, oma tänases sõnavõtus peatuksin kahel teemal, tervishoiul ning merenduspoliitikal parlamendisaadikutena on meil väga oluline roll valitsustele meelde tuletada, samuti teadlastele meelde tuletada, et inimesed, kes elavad kaugpõhjas, on meie poliitika kõige olulisem eesmärk. me peame ära kasutama neid tulemasi võimalusi, mis kaugpõhjas sünnivad, aga selleks, et need võimalused saaksid sündida, peavad inimesed, kes seal elavad, olema terved paljudes raportites räägitakse kaugpõhjas elavate inimeste elutingimustest. Arktika riikide parlamendisaadikud on äh, välja töötanud strateegilise tervishoiuplaani Arktika nõukogus ning me püüame siis erinevatest meetmetest sünergiat saavutada. mina usun, et Äh, Arktika Nõukogu tervishoiualane töö on väga oluline erinevate ekspertgruppide jaoks, samuti äh, rahvatervishoiu ja sotsiaalse heaolu partnerluse kontekstis. ma tahaksin üles kutsuda neid eksperte, kes on nende, selle partnerlusega seotud, ellu viima selliseid projekte, mis annavad otsest kasu Kaug-Põhja elanikele Äh, töö, mida tehakse selleks, et takistada nakkushaiguste levikut, samuti erinevad projektid, mis on suunatud tervisliku elustiili edendamisele, on äärmiselt olulised. mul on samuti väga hea meel märkida, et Kanada ja USA osalevad selles partnerluses samuti. ma sooviksin, et selline osalus areneks edasi, eriti just nimelt põlisrahvaste äh, tervishoiuteemadel. Äh, proua eesistuja, Äh, uus transpordi- ja logistikapartnerlus äh, omab äh, väga olulist potentsiaali põhjapiirkondade koostöö arengus. infrastruktuur on äärmiselt oluline selleks, et ühiskond oleks jätkusuutlik ja jõukas, põhjalikum koostöö partnerite vahel, kuhu on kaasatud ka investeerimispangad, annaks olulist lisandväärtust Äh, kui see paneks meid rohkem vaatama asjadele piiriüleselt, eriti kui me infrastruktuuriprojekte välja töötame. väga oluline osa sellest uuest partnerlusest äh, peab olema suunatud meretranspordile äh, merendus kaugpõhjas, mereveod kaugpõhjas kasvavad, tankereid on meie vetes üha rohkem, samuti kruiisilaevu, mida rohkem jää sulab, seda kättesaadavamaks muutuvad mereteed ning meretransport areneb palju kiiremini, kui me oskasime seda ette näha. meil on vaja välja töötada rahvusvahelised reeglid sellistes vetes seilamiseks, me peame saastuse hoidma võimalikult madalal tasemel, samuti hoolitsema selle eest, et kaldapealne infrastruktuur oleks võimeline toime tulema kasvava laevade ja reisijate arvuga. ja viimaseks samuti peame parandama oma koostööd pääste- ja otsinguoperatsioonide elluviimisel. nagu me kõik väga hästi teame, eh, toimub eh, Kopenhaagenis detsembris eh, kliimaalane tippkohtumine. selleks tippkohtumiseks valmistudes on Taani parajasti Arktika Nõukogu eesistujaks ning Rootsi on sel ajal Euroopa Liidu eesistujaks kuna me oleme siin kõik parlamendisaadikud ja me tunneme sügavat huvi Põhjala vastu, me peaksime paluma Taanit ja Rootsit ja ka ülejäänud äh, Põhjala riikide valitsusi, et sellel konverentsil tuleks, tuldaks välja selge sõnumiga võidelda kliimamuutuste vastu. see sõnum tuleks esitada siis Kopenhaagenis detsembris kaks tuhat üheksa, tänan tähelepanu eest! Um, suur tänu, tahaksin jätkata ja anda selle paneeli viimasele kõnelejale sõna, enne kui me alustame üldist arutelu ja annan sõna teistele kuulajatele, kuid enne seda annan sõna härra Vellistele, kes on äh, Balti Assamblee asepresident, palun. suur tänu, proua eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, lubage mul Balti Riikide Assamblee nimel väljendada tänu sellest, et Euroopa Parlament on näidanud üles algatust rääkida nii auväärse kuulajaskonna ees sellisest tähtsast probleemist nagu Põhjamaade dimensioon. ja tahan teid tänada ka selle suurepärase külalislahkuse eest ja eriti tahan tänada proua Vollist tema pühendumuse eest selle ürituse korraldamisel. daamid ja härrad, Põhjariikide dimensioon äh, kujunes äh, välja ka sellepärast, et Euroopa Liit on üha rohkem äh, esindatud Läänemere piirkonnas ja ma olen veendunud, et umbes kümme aastat tagasi kui see algatus loodi, sellest ajast alates on olnud arengud vägagi positiivsed põhjadimensiooni on kasutatud kui platvormi selleks, et lääneriiki, Läänemere riikide jaoks teatud tegevuskava paika panna. teiseks, põhjadimensioon on olnud ainsaks platvormiks Euroopa Liidu liikmesriikidele, kolmandatele riikidele ja kandidaatriikidele väga palju erinevaid projekte on leidnud juba rakendust või neid rakendatakse tulevikus näiteks keskkonnakaitse, heaolu, demokraatia, tervishoiusüsteemid ja nii edasi. ning lõpetuseks, kuid see pole mitte vähem tähtis, põhjadimensioon on olnud meie jaoks ka vahendiks selleks, et teha Euroopa Liidus nii-öelda reklaami Läänemere riikidele kuid sellegipoolest mul on mulje, et äh, umbes kahe tuhande teisest aastast äh, on äh, ei olda enam nii positiivsed põhjadimensiooni osas sellepärast, et äh, Euroopa Liidu poliitikaga ei ole mitte alati võimalik olnud tagada avatud koostööd põhjapiirkonnas. põhjadimensiooni üheks suuremaks väljakutseks oli see, et väga lühikese aja jooksul põhjadimensioonist kui poliitilisest kontseptsioonist muudeti välja tegelik reaalne poliitika, siis minu arvates ka Euroopa Liidu laienemine mõjutas väga palju arenguid, sellepärast et sellega ei olnud arvestatud siis, kui põhjadimensiooni kontseptsioon välja töötati. daamid ja härrad, kus me oleme praegu, mida me oleme saavutanud, kas meil on õnnestunud äh, vastata väljakutsetele? teatud ähm, analüütikud ütlevad, et põhjadimensioon peaks kujutama endas ainult koostööd Venemaaga, peaks olema näide, äh, kuidas viia läbi koostööprojekte loode Venemaaga. ja põhjadimensiooni poliitilise tegevusraamistiku dokumentidesse ei ole kaasatud koostööd Läänemere riikide vahel, kuid ma olen nõus oma Soome kolleegi Erki Tuomiojaga, kes kaks aastat tagasi ühes artiklis kirjutas, et põhjadimensiooni äh, rolliks äh, Läänemere riikides on see, et äh, projektid, mida algatakse oleksid tõesti edukad. tõesti, kaks miljardit eurot on kulutatud selleks, et parandada keskkonnakaitset, infrastruktuuri, tuumajulgeolekut ja nii edasi. daamid ja härrad, nagu me kõik teame, majanduslangus ja üleilmne finantskriis on võtmetähtsusega probleemid kogu maailma jaoks, kuid sellegipoolest äh, ei tohi me unustada ka kliimaprobleeme, mis kujutavad ka suurt ohtu rahvusvahelisele julgeolekule. see dramaatiline pilt, mis avaneb, kutsub meid kõiki üles tegutsema nii riiklikul, regionaalsel kui ka üleilmsel tasemel võitlemaks nende väljakutsete vastu ja tagamaks jätkusuutlikku õitsvat arengut. ainult siis, kui me töötame üheskoos, saame me olla edukad me ei tohi ära unustada ka seda, et põhjadimensioon on kõigest üks vahenditest, mis on meie käsutuses, parandamaks konkurentsivõimet, heaolu ja innovatsiooni selles maailma osas. kallid kolleegid, ma tahaksin rääkida ka parlamentaarsest koostööst selles regioonis. kui me räägime põhjadimensioonist, siis kerkib järgmine küsimus. kas tegemist on ainult äh, valitsuste projektiga. esialgu võib see tõesti nii tunduda, kuid äh, põhiliseks prioriteediks Põhjadimensiooni projektide puhul on siiski koostöö, välisjulgeolek, tsiviilkriiside lahendamine, siseasjades koostöö, sotsiaalne heaolu, teadustöö, haridus, kultuurialane töö, keskkond, maavarad, tuumajulgeolek kõik need on meie jaoks võtmetähtsusega küsimused äh, ka Baltimere riikide parlamentaarsel konverentsil. aga samamoodi on tähtis ka koostöö Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu vahel, täpselt samamoodi nagu ka teiste regionaalsete parlamentaarsete organisatsioonide vahel. vaadakem kas või näiteks äh, Läänemere parlamentaarse organisatsiooni äh, energia- ja kliimamuutuste koostöögruppi. vaadakem seda, mida nad on saavutanud, mida on saavutatud näiteks koostöö vahel Balti Assamblee ja Põhjameremaade Nõukoguga ma olen täiesti nõus, et kindlasti see koostöö ei ole iga riikliku parlamendi esimeseks prioriteediks, kuid äh, see mitmekesisuses, mis meil on sealses regioonis, on selline, mida ei tohiks alahinnata. tahaksin veel kord toonitada seda, et parlamendisaadikute ülesandeks on vaadata tulevikku ja luua laiapõhjaline poliitika. ma usun, et äh, meie parlamentaarne dimensioon on tõesti suunatud laiemale perspektiivile meie oleme vastutavad parlamendisaadikutena tuleviku eest, me peame välja töötama pikaajalist parlamentaarset koostööd, peaksime koordineerima oma seisukohti, töötama välja ühiseid strateegiaid, saamaks hakkama ähm, rahvusvahelises maailmas, kus olukord pidevalt muutub. ning ähm, et seda kõike kokku võtta, tahaksin toonitada, et äh, Need parlamentaarsed arutelud toovad kindlasti välja uusi mõtteid, tagamaks parlamentide kaasatust ja algatamaks uusi projekte. ma tervitan kõiki neid, kes korraldasid selle ürituse, suur tänu! suur tänu, härra Velliste ja nüüd tahaksin teid kõiki kutsuda üles esitama küsimuse kahele eelkõnelejale. palun, härra Fredrikson. Uh, aitäh. mul on küsimus, mis puudutab Gröönimaa olukorda me räägime heaolust, räägime sotsiaalsest mõõtmest. Äh, Gröönimaal on noorte olukord väga raske ja see on nii olnud juba aastaid. me oleme olukorras, kus noored ei oma võimalust käia koolis, äh, valitseb brutaalne vägivald, seksuaalne väärkohtlemine. tegemist on kas tegemist on küsimusega, millest ei tohi rääkida, kas me peaksime lihtsalt pilgu kõrvale pöörama ja, või, või peaksime me seda teemat ometigi arutama? suur tänu selle kommentaari eest. tõesti, see küsimus väärib arutelu kas te soovite ka vastust äh, kelleltki siin poodiumil? kas äh, võib-olla on siin saalis keegi, kes oskab sellele küsimusele vastata? aga muidu, kas kellelgi teisel on mõni küsimus või kommentaar? jah, palun Pavel Šažinov, ma olen äh, Looda Venemaalt. meil selles lõppdokumendis, mis meie ees on, rõhutatakse seda, kui aktuaalne on luua partnerlus transporti ja logistika küsimustes. tõepoolest, sellise partnerluse loomine eh, on kahtlemata vajalik aga millegipärast ei räägita üldse sellest, et meil on juba olemus, partnerlus tervishoiu äh, vallas, mis täna äh, praktiliselt ei, ei tegutse. ma tahaksin teada, ettekandjate arvamust äh, selle kohta, mida oleks vaja teha, et partnerlus tervishoiu ja sotsiaalse arengu, sotsiaalse heaolu valdkonnas hakkaks tõepoolest toimima ja annaks ka kasu. räägiti sellest, et osutatakse arstiabi, eriti on see abi suunatud võitlusele tuberkuloosiga, AIDSiga, Venemaa, Venemaa loode osas aga see partnerlus ju tegelikult ei, ei toimi. niisiis, kas me anname oma panuse äh, selle partnerluse arengusse või ei? Äh, võib-olla me lihtsalt hindame oma tegevust ebapiisavalt, ebaadekvaatselt, aitäh aitäh, niisiis küsimus oli selles, kuidas me saaksime parandada koostööd tervishoiusektoris, kuidas me saaksime parandada oma kodanike tervisekaitset, vaatan oma kolleegidele otsa, nii proua Kestrile kui proua Solbergile. nii, proua Solberg. suur tänu Need küsimused on üsna olulised, sest Põhjala parlamendisaadikutena ei tea me eriti palju nende partnerluste üksikasju. niisiis, minu vastus on, et seetõttu me selle järelduste tegemise komisjonis Norras, äh, Norra saadikutena tõesti soovisimegi neid üksikasju teada. meie selles doku-, lõppdokumendis on kirjas, et äh, järgmisel foorumil oleks meil tarvis konkreetseid raport, raporteid nendest partnerlustest, mis on juhtunud, mida konkreetselt on tehtud, milliste projektidega koostööd tehakse ma mõistan seda küsimust täiesti, sest meil ei ole eriti palju üksikasju nendest partnerlustest. loodetavasti järgmisel foorumil saame me need aruanded, et me rohkem üksikasjadest, üksikasju ka teada saaksime. Uh, suur tänu, proua Kestrin suur tänu, ma nõustun sellega, mis te siin, mis siin öeldi, et meil on tarvis jälgida neid senini toimivaid projekte. sotsiaalne heaolu on olnud üks prioriteete põhjadimensioonis. ja loomulikult meil parlamendisaadikutena on tarvis uurida ka konkreetseid tulemusi aga veel üks asi, mis ma soovisin öelda, on, et meil toimuvad ka kahepoolsed projektid riikide vahel, näiteks Soome ja Venemaa vahel on erinevad projektid selles valdkonnas. ma tean ka, et on olemas projektid eriti näiteks tuberkuloosi puhul aga tõsi on see, et meil on tarvis selget pilti kõikidest projektidest ja kahjuks öö, meil praegu seda pole. suur tänu, see küsimus tekitas teatud kõhklusi, sel-, aga nüüd kolleeg Longren. suur tänu mina olen eriarvamusel siin teistest, aga ma olen sellega juba harjunud. kui ma kuulasin siin tänaseid ja eilseid kõnelejaid, siis mind natukene häiris see prioriteetide puudumine, kõik on justkui väga oluline, siin räägiti kliima soojenemisest ja sellest, mida ette võtta selles osas, nüüd räägiti äh, inimkaubandusest, seksuaalsest vägivallast Gröönimaal ja nii edasi. minu küsimus on, tavaliselt on, ole, on hea panna paika selged prioriteedid. meie huvitume siin kõigest. aga see Põhjadimensiooni algatus ju tegelikult puudutab Põhja, Põhjalat. kui ma siin mõtlen Arktikast, üldse Põhjalast, siis me peaksime rääkima julgeolekupoliitikast, kliimamuutusest, transpordist, kas veel millestki? paar, paar asja võib-olla veel, aga mitte kõikidest nendest muudest asjadest. kui me siin hakkame tegelema tervishoiu ja muu sellisega, siis mina seda ei toetaks. ning üks kõige hullemaid asju on see, et mina näiteks tegelen vägagi Läänemere probleemidega. kas see kuulub tegelikult Põhjadimensiooni eh, hulka ja Arktika probleemide hulka? Need mõlemad on ju küll väga olulised, aga võib-olla saaksime keskenduda tõesti kolmele-neljale prioriteedile ja nüüd kus ma olen siin kogu selle peo ära rikkunud, siis tahaksin ma öelda, et nii Läänemere projektide kui ka Põhjadimensiooni ja Arktika projektide puhul on minu arvates oluline kaasata Venemaad. koos Euroopa Liidu ja teiste riikidega ning äh, samuti tuleb kaasata ka USA ja Kanada. see on ääretult tähtis ning siis pärast seda peaksime me keskenduma nendele prioriteetidele. üldiselt ma ei arva, et Island või isegi Norra või Kanada et, et neid oleks eriti mõtet kaasata Läänemere küsimustesse, erinevalt äh, näiteks Venemaast või Saksamaast. aga äh, põhjapoolsema piirkonna puhul on asi vastupidine ma ei hakka siin rääkima mingitest muudatustest, mida tuleb sisse viia, mina olen siin uus poiss, aga üks asi, mis mind hämmata, hämmastas <clears throat> nendes sõnavõttudes on see, et tõesti prioriteedid justkui puuduvad. suur tänu. proua Helme ja undskyld, <laughs> tak for øh, spørgsmålet. aitäh äh, selle küsimuse eest. siin äh, räägiti seksuaalsest äh, kuritarvitamisest Gröönimaal. tegemist on probleemiga, mida me üritame lahendada, aga kui jutt on sellest, kuidas äh, lapsi ja noori kasvatada, siis on tegemist väga laia sotsiaalse probleemiga. me peame aitama noori äh, arendada Gröönimaal, kogu ühiskond peab seda tegema, kõigil peab olema võimalus käia koolis, kõigil peab olema juurdepääs haridusele täies mahus. me peame pöörama lastele rohkem tähelepanu, pöörama tähelepanu sellele, kuidas neid õpetada, kuidas äh, õpetada koostööd tegema, mõnikord meil on olemas sellised äh, lastele suunatud keskused äh, ning mulle tundub, et see töö, mida me lastega ja noortega teeme, see töö kulgeb meil üsna hästi. meil on olemas isegi noorteparlament, see parlament tuli kokku möödunud nädalal ning me ei ole kunagi märganud äh, nii suurt huvi selliste algatuste vastu just noorte hulgas nagu praegu. niisiis, ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele, et me investeerime lastesse ja noortesse, seda me teeme Gröönimaal ja teeme ka mujal. Uh, aitäh, proua Helman, enne kui äh, härra Lundbergi sõnavõtu juurde tagasi tuleme, äh, tahaksin anda sõna härra Fernando Garcesele, kes esindab komisjoni ja tema räägiks tervishoiualasest partnerlusest. aitäh. Gröönimaa küsimuses tahaksin meelde tuletada, et kahe tuhande kuuendast aastast alates on partnerlus Euroopa Liidu ja Gröönimaa vahel oluliselt muutunud Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon on äh, Gröönimaa omavalitsuse äh, palvele reageerinud ning on suunanud uusi rahalisi vahendeid just hariduse toetamiseks Gröönimaal. me arvame, et me oleme teinud väga hea valiku see, sellel moel. tegemist, tegemist on siis osaga uuest lepingust, mis meil Gröönimaaga on. niisiis, nagu ma ütlesin, me siis suuname vahendeid selleks, et edendada haridust ja äh, seega me peaksime lahendama ka neid probleeme, mis on seotud noorsooga, äh, sellega, et noorsool oleks parem tulevik. niisiis, partnerlus on olemas ja me pöörame üsna suurt tähelepanu, mõlemad pooled pööravad üsna suurt tähelepanu just nimelt noorsooprobleemidele. ja võib-olla ma oleks pidanud algusest peale ütlema, et eh, see on seotud ka sellise olulise muutusega, mis eh, aluslepingutesse kahe tuhande kuuendal aastal tehti eh, Al. algselt need lep lepingud olid suunatud põhiliselt just kalandusküsimustele, aga nüüd me oleme keskendunud ka teistele valdkondadele, näiteks kas või Gröönimaa omavalitsuse toetamisele Gröönimaa ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel. mis puudutab nüüd tervishoiu ja sotsiaalse heaolu alast partnerlust. sellega seoses tahaksin märkida, et tegemist on algusest peale partnerlusega, mille eesmärgiks ei ole asendada erinevaid algatusi, mida äh, riigid ise on tervishoiu küsimustes, äh, haiguste ennetamises, sotsiaalse heaolu küsimustes ette võtnud, vastupidi põhjadimensiooni tervishoiu ja sotsiaalse heaolu partnerlus on üritanud olla omamoodi katuseks või raamistikuks, äh, mille alla koguda erinevad ettevõtmised Barentsi mere piirkonnas, Läänemere piirkonnas, samuti äh, teistes Põhjala valdkondades samuti ühendada erinevad äh, regionaalsed nõukogud ja institutsioonid, mis on põhjadimensiooniga seotud. Äh, põhjadimensiooni tervishoiualane partnerlus pöörab tähelepanu just sellistele ühisele, ühistele valdkondadele ning seda ei saa võib-olla võrrelda meie keskkonnaalase partnerlusega äh, Äh, seal ei ole selliseid rahaldamis, rahastamisvahendeid nagu teistel partnerlustel ja seetõttu ta võib-olla on ka vähem efektiivne, aga sellele vaatamata leian ma, et need saavutused, mida tervishoiu ja sotsiaalse heaolu partnerluse raames on saavutatud, on olnud üsna head. Äh, sellele partnerlusele on just Stockholmis loodud sekretäriaat ning äh, tervishoiuküsimuste edendamine kogu ühiskonnas läbi siis äh, interneti, läbi muude algatuste on väga oluline. samuti on oluline poliitiline dialoog, mis toimub äh, igal aastal äh, ministrite tasandil. ja samuti on väga oluline, et nad saaksid siis toetust ühenduse rahastamisvahenditest ning et nad suudaksid teavitada rahvusvahelisi organisatsioone, just ÜRO tervishoiu küsimustega tegelevaid organisatsioone probleemidest ja samuti doonoreid näiteks äh, riikidest nagu Kanada on nad leidnud. nii et, et see partnerlus on siis, ma ütleksin, äratanud väga paljude erinevate sidusrühmade huve nii et, et ma, ma ei saaks öelda, et see partnerlus ei ole üldse olnud edukas, et see partnerlus ei ole andnud mingeid tulemusi. tegemist on lihtsalt partnerlusega, mis ei keskendu infrastruktuurile, nagu teeb keskkonnapartnerlus ja võib-olla sellepärast on selle tulemusi ka raskem märgata, aitäh. suur aitäh, härra Karsias ja nüüd annaksin siis eh, sõna jällegi eh, meie esinejatele seoses härra Lundbergi küsimusega. niisiis okay,. Um... suur tänu. härra Lundgren äh, rääkis siin prioriteetidest. loomulikult, kui erinevad institutsioonid kohtuvad nagu täna siin siis on palju erinevaid prioriteete. aga uue põhjadimensiooni puhul tuleb öelda, et prioriteedid on selgemalt paigas kui ennem. samuti on siin äh, see uus põhjadimensioon ulatuslikum, sest ühinenud on ka Äh, USA ja Kanada, niisiis me liigume edasi. aga ma tahaksin rõhutada seda, et Arktika parlamendi ähm, saadikud on juba aastaid keskendunud eelkõige inimmõõtmele äh, põhjadimensioonis, me ei keskendu ainult jääle või merejääle, me peame silmas ka inimesi oma poliitikates juba aastaid on äh, uuritud, mida, mis on juhtunud jääkarudega näiteks, aga me peaksime vaatama ka, mis toimub inimestega, kes elavad Arktikas äh, praegu toimuvate muutuste valguses eriti. küsimused nagu näiteks tervishoid ja muud inimlikud faktorid on väga olulised, eriti vähemalt äh, Arktika parlamendisaadikute jaoks. suur tänu! Thank you, madam chair! suur tänu! minagi kommenteeriksin härra Lundgreni poolt öeldut. kõigepealt arvan ma, et põhjadimensioon on pigem selline protsess ja loomulikult tuleb paika panna olulisemad prioriteedid, millega tööd teha. ja siis, nagu me seda tänagi teeme, võib eh, hiljem liikuda edasi uute teemade juurde, aga see on ka protsess, kus kohtuvad valitsuse liikmed, parlamendisaadikud peavad arutelusid ning siis panevad omavahel paika ka prioriteedid üks oluline asi minu arvates on see, et meil ei ole tarvis uusi organisatsioone, me peame tugevdama olemasolevaid võrgustikke ja koordineerima oma tegevust äh, paremini. meil on ühi-, äh, sarnased probleemid ja vajadused erinevates piirkondades, näiteks meretransport, ja mereturvalisus. Need küsimused on väga olulised Arktika piirkonnas, aga väga oluliseks on need ka Läänemere piirkonnas, seega probleemid on meil sarnased, nafta ja kemikaalide transport, rasked äh, ilmastikutingimused, eriti talvel. seega meil on tarvis selgeid reegleid näiteks rahvusvaheline merendusorganisatsioon on paika pannud väga selged meretranspordireeglid ja sarnaseid häid eeskujusid saame me mujalgi ära kasutada, näiteks Läänemere piirkonnas on meil satelliidisüsteem logistika tarvis ja transpordi jaoks. sarnast süsteemi saaks kasutada ka Arktikas seega nüüd on aeg äh, sellised süsteemid äh, nendes piirkondades ka üles ehitada, kus neid praegu veel ei ole. siis me peame keskenduma ka teistele prioriteetidele, näiteks Läänemere puhul tuleks mainida Helcomi äh, tegevuskava. me peaksime keskenduma sellele programmile praegu, me ei peaks välja tulema uute programmidega, me peaksime pigem toda programmi rahastama, sellega ühele poole saama väga oluline on, et valitsused ja parlamendisaadikud tõesti öö, äh, tagaksid selle, et ajakavasid täidetakse ning öö, äh, eelkõige so-, äh, üritatakse Läänemere keskkonnaküsimustes lõpule viia see esimene programm suur tänu. lõpet-, lõpetuseks härra Oleinik. suur aitäh. ma sooviksin äh, tsiteerida ühte klassikut, kes Äh, kelle tsitaat sobiks igaks elujuhtumiks. Äh, tsitaat on selline, et idee äh, muut-, muutus kogu aeg, kui huvid muutusid, idee mu-, muutus, kui huvid muutusid. meie juhul me räägime siin ühistest huvidest, huvidest, mis ühendavad Islandit, Norrat, Venemaad ja Euroopa Liitu aga huve on meil ju palju, sadu, võib-olla isegi tuhandeid. me räägime aga oma ühisest huvist Arktika vastu, me ei tohiks seda unustada. ning kui me räägime partnerlusest, siis tõepoolest eh, tegemist on väga hea asjaga, näiteks eh, kas või keskkonnakaitsealane partnerlus, eh, ka logistikaalane partnerlus on hädavajalik ning see on tõesti ühiste huvide sfääris aga selline partnerlus, mis praegu eksisteerib idee tasandil kultuuripartnerlus, minu arvates see, sellele me ei pööra võib-olla piisavalt tähelepanu Põhjalas elab väga vähe inimesi võrreldes asustusega teistes piirkondades aga kui need põlisrahvad, kes põhjas elavad, kaoksid, siis äh, maailm muutuks vaesemaks. meie ülesanne on selles, et äh, säilitada, alles hoida need rahvakillud seal, et säiliks nende identiteet. Äh, me ei tohi lasta neil hääbuda ja seetõttu ma leia-, tahaksin kutsuda kõigi kohalviibijat, kõiki kohalviibijaid üles sellele aspektile tähelepanu pöörama. tegemist on kultuuriga, Põhja väikerahvaste kultuuriga. ma arvan, et äh, Põhjadimensioon ei ole mingi konkreetne projekt, see on pigem, äh, pigem telg või poliitikasuund äh, teatud küsimustes tegemist on neljapoolsele poliitikasuunisega, neli osapoolt on sellele kokkuleppele alla kirjutanud ja äh, seda poliitikat ellu viies me peame alati silmas pidama oma ühiseid huve. suur aitäh uh,! Like ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid ja nüüd loeksin ette kõnelejate nimekirja, kes on soovinud samuti sõna võtta. Mrs Helman, Mr Jagia uh,, um, Mr. Mrs. Brorby, uh, Mr. Christiansen, uh, Mr. Hugard, and uh, Mr. Bezan. Um, I would, since um, the places on, on this desk here are a little bit limited. siin poodiumil eriti palju kohti ei ole, äh, seega äh, vahest kõnelete seal, sealtsamast, kus te juba istute. kõigepealt härra Pinjanka. Спасибо aitäh, kas mind on kuulda, küsib kõneleja. ma tahaksin tänada selle foorumi korraldajaid. ma pean ütlema, et täna meil toimub tegelik arutelu nende ühiste probleemide ja ülesannete teemal, mis seisavad Põhjala riikide parlamendisaadikute, samuti Läänemere riikide parlamendisaadikute ees ma tahaksin märkida ka seda, et tõepoolest meie koostöö praegu on muutunud pragmaatilisemaks. see tänane konverents näitab, et me oleme tegelikult huvitatud konkreetsetest projektidest, projektidest, mis on olulised meie riikidele, nii riigisiseselt, näiteks kohalike võimude, just nimelt kohalike võimude tasandil, valitsusväliste organisatsioonide tasandil ja samuti tahaksin märkida, et tegu on projektidega, mis huvitavad regionaalseid poliitikuid. nüüd me oleme hakanud juba oma töö tulemusi nägema, aga me mõistame, et on vaja äh, seda tööd täiustada, võttes arvesse seda, et äh, meil on vaja täpsemalt oma tegevust koordineerida, meil on vaja välja töötada need kriteeriumid, mille alusel projekte kõigis valdkondades välja valida, nii logistikas kui ka sotsiaalsfääris täna sellest äh, valdkonnast täiesti õigustatult räägiti ja kritiseeriti äh, seda valdkonda. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et projektid tervishoiu, hariduse ja kultuuri vallas äh, on kahepoolsetel alustel üsna hästi käivitunud ning meil on olemas selles valdkonnas teatud kogemused. mulle tundub, et praegu vastupidi, see Äh, mida me si-, me ei saa vältida selliseid üldpoliitilisi seisukohti, aga nüüd me oleme sellistelt üldistelt seisukohtadelt üle läinud reaalsetele projektidele ja see on ka meie töö tulemus, sellepärast et kõik me, kes me siin kohal oleme, on, oleme ju ka poliitikud, äh, poliitikud, äh, keda meie valijad on äh, suunanud tööle rahvusparlamentidesse, nad on andnud meile võimaluse tegutseda ka rahvusvahelisel areenil ja seda just nimelt äh, selleks, et sellest saaksid kasu mitte ainult äh, äh, Põhjala inimesed, vaid kõik inimesed ja seetõttu mulle tundubki, et see meie arenguprotsess täna Äh, kulgeb üsna dünaamiliselt ning äh, põhjadimensiooni poliitika on minu arvates äh, suunatud just nende konkreetsete meetmete koordineerimisele, mida Põhjamaades inimeste hüvanguks tehakse. Need probleemid, mida me siin arutame, siin sellel poliitilisel foorumil, on arutusel ka meie regionaalsetes parlamentides ning Nende arutelude tulemuseks on äh, konkreetsed parlamentide algatused, äh, millest äh, millest härra Vassiljev ja härra Nikolajev eile oma sõnavõttudes kõnelesid. ma tahaksin öelda, et just nimelt meie ühised arutelud on võimaldanud meil lahendada Äh, küsimused sellistest äh, spetsiaalsetest parlamendikonverentside korraldamisest, üks nendest toimub mai lõpus Sõktõvkaaris, seal me arutame seda, kuidas arendada põhjadimensiooni, äh, kuidas kaasata sinna mitte üksnes Põhjala riikide parlamendisaadikuid, vaid ka regionaalsete parlamentide esindajaid. samuti tahaksin veel kord juhtida tähelepanu sellele, millest ma eile juba rääkisin, analise komisjoni istungil Äh, riigiduumas me võtsime vastu otsuse kolmekümne esimesel märtsil sellel aastal korraldada Peterburgis parlamentidevaheline konverents äh, Nord Streami teemal. ma tahaksin rõhutada, et äh, väga oluline on just nimelt see konkreetne projekt ning äh, ma tahaksin äh, öelda, et Euroopa Komisjon on äh, nimetanud selle, selle projekti üheks üle-euroopaliseks projektiks või võrguks ning selle projekti elluviimine võimaldaks mitmekesistada gaasitarneteid Lääne-Euroopasse, samuti parandada varustuskindlust ja tarnete paindlikkust ja see on kahtlemata Euroopa varustuskindluse seisukohalt kasulik. selleks konverentsi, sellel konverentsil on osalema kutsutud Euroopa Parlament, parlamendisaadikud, terve rea Euroopa riikide parlamendite saadikud, Euroopa Komisjoni esindajad, Põhjamaade Nõukogu esindajad, äh, Läänemere riikide parlamentaarse konverentsi esindajad ja selle konverentsi raames on plaanis külastada ka ühte äh, Siberi gaasimaardlat ning organisaatorite nimel kutsun ma teid sellele konverentsile, ma loodan, et see äh, konverents pärvib pälvib parlamendisaadikute tähelepanu ning juhib nende tähelepanu ka tervele reale probleemidele, mis on seotud äh, gaasijuhtme ehitamisega. ja see on just nimelt üks konkreetne tulemus, mis on sündinud nendest kohtumistest ja konverentsidest, mis meil on. Äh, sellel konverentsil oleks siis võimalus oma silmadega ka näha ja, ja tuua kaasa Euroopa äh, juhtivad eksperdid, et nad saaksid oma hinnangu anda sellele projektile tegemist on siis eh, konkreetsete tegudega, mis näitavad, et meie oleme huvitatud eh, Põhjala jätkusuutlikust arengust, arengust, mis tagaks mugavad elutingimused sealsetele elanikele. me oleme huvitatud oma julgeoleku kindlustamisest, me oleme huvitatud sotsiaalse ja majandusliku arengu kindlustamisest ning eh, soovime, et selles protsessis osaleks võimalikult palju parlamendisaadikuid tulles nüüd aga tagasi selle tänase foorumi teema juurde, teema juurde, millest me oleme rääkinud täna ja, e ja ka eile, rääkides Põhjadimensiooni poliitikast, siis ma tahaksin rõhutada, et lähimas perspektiivis peaksime me kõik Äh, töötama selle nimel, et meil oleks selline süsta-, süsteemne parlamentaarne formaat, äh, mille läbi süvendada ja koordineerida äh, poliitikat, mida me ajame rahvusparlamentides, et me saaksime integreerida erinevaid koostööorganeid selleks, et par-, paraneks ühine lahenduste otsimine nendele väljakutsetele, mis seisavad praegu Põhjala ees, maailma ja Euroopa ees meil on vaja, meil ei ole vaja uusi piire ja eraldusjooni, meil ei ole vaja Põhjala militariseerimist, meil on vaja lihtsalt kooskõlastamist, äh, professionaalset tööd selle nimel, et meie ja meie valijad saaksime olla kindlad oma tulevikus, oma arengus, oma julgeolekus ning tahaksin äh, märkida ka seda, et äh, need esimesed sammud, mida sellel teel on astutud, on meie arvates olnud äh, õiges suunas äh, ning teatud projekte ja tegevusi me saame oma töö käigus korrigeerida, see on täiesti meie võimsuses. ma loodan, et me mõistame üksteist ja see, need arutelud, mida me siin täna peame, on suunatud just nimelt selleks, et arendada oma riike oma kodanike hüvanguks. aitäh! Um, suur tänu nende sõnade eest ja ka küllakutse eest. ma olen kindel, et paljud kolleegid kirjutasid selle Peterburi konverentsi endale nüüd ülesse ning kindlasti soovivad sinna märtsis minna. jah, kutsed on juba saadetud. I would like to invite uh, Mrs uh, Helman. proua Helman, kes on Lääne Põhjala nõukogu aseesimees. suur tänu, proua eesistuja, ka mina tahan teid tänada teie külalislahkuse eest ma tahan öelda, et et äh, Põhjamaade Nõukogu tõesti tervitab komisjoni üleskutset kasutamaks jätkusuutlikuid maavarasid Põhjariikides. mina ise olen pärit Gröönimaalt ja minu vanaisa kasutas ainult seda, mis oli metsas olemas. ta oli jahimees ta teadis väga täpselt, mida tähendab jätkusuutlikkus, kuigi sellist mõistet kui jätkusuutlikkus ei olnud siis veel üldse mitte olemas. me teame, et Arktika piirkonnas äh, elab inimesi vähe, asustustihedus on äh, väga hõre, inimesed teavad, et nad sõltuvad loodusest viimasel ajal on aga ka nende inimeste olukord väga kehvaks muutunud, sellepärast et on pandud peale väga palju erinevaid piiranguid, nagu näiteks äh, hüljeste jahile on äh, teatud piirangud, mida varem ei olnud. Gröönimaa elanikud äh, sõltuvad tõesti jätkusuutlikkusest. ja olukorda Gröönimaal seiravad mitmed äh, rahvusvahelised organisatsioonid. hüljeste jahimeetodid on vägagi humaansed Gröönimaal, kuid sellegipoolest soovib Euroopa Komisjon teatud hülgetooted Euroopa Liidu turul keelata. see aga oleks suureks röög, löögiks Gröönimaale. me oleme näinud väga palju erinevaid kampaaniaid äh, äh, hüljestes Äh, tehtud toodete vastu. hülgetoodete turg näiteks tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel kukkus täiesti kokku just nende erinevate piirangute pärast ja see mõjutas vägagi hullult Gröönimaa elanike olukorda aga ma ei tahtnud rääkida siin mitte ainult äh, hülgenahast, vaid ka hülgelihast, sellepärast et äh, see on inimeste jaoks väga tähtsaks toiduallikaks. Äh, hülgenaha müük Äh, on äh, gröönimaalastele väga tähtis, gröönlastele väga tähtis just sellepärast, et nad saavad selle raha eest osta endale toitu ja kütust. me räägime siin praegu traditsioonilisest eluviisist Gröönimaal. näiteks äh, hülgenaha impordikeeld Euroopa Liit vastu mõjutaks suurel määral gröönlaste elu ja ka nende kultuuri ning identiteeti. sellepärast on meil vaja ühist lähenemist jätkusuutlikkusele, jätkusuutlikule maavarade ja loodusvarade kasutamisele ja me peaksime arvestama sealjuures ka Arktikas elavate inimestega. sealsed inimesed peaksid saama õiguse kasutada loodusvarasid nii, nagu nad on seda traditsiooniliselt juba aastasadu teinud. see on väga tähtis nende ellujäämiseks. ma tänan teid, et teid huvitab Gröönimaa ja suur tänu, et andsite mulle sõna. suur aitäh Äh, proua Helman, et te tutvustasite meile oma seisukohti ning äh, näitasite siis äh, selgesti kõigile siin kohalolijatele, millest jutt käib, kui me räägime kultuurist ja inimeste õigusest elada Arktika regioonis. suur aitäh! ja nüüd annan ma sõna härra Jagiale, kes tuleb Sankt-Peterburgist Э, lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid, kõigepealt э, tahaksin öelda seda, et äh, ma liitun äh, kõigi nende tänusõnadega, mis on korraldajate aadressil öeldud Eh, tänan sooja vastuvõtu eest ja selle eest, et eh, mul on võimalus osaleda siin aruteludes, eh, mis on seotud Põhjadimensiooni probleemidega. palju sellest, mida eile ja täna arutel-, arutleti, on kooskõlas minu seisukohtadega, minu vaadetega, mida ma olen korduvalt juba tutvustanud kõigil eelnevatel kohtumistel, kogunemistel, konverentsidel. niisiis konkreetsemalt ma olen korduvalt rõhutanud, et on vaja konkreetset äh, eelarverida nii Euroopa Liidu, Islandi, Venemaa kui ka Norra eelarvesse, mis puudutaks just nimelt põhjadimensiooni. Äh, ma äh, ütleksin, et ilma sellise eelarvereata ei ole võimalik saavutada äh, korralikku rahastamist äh, suurte oluliste projektide elluviimisel. eile öeldi, et raha on olemas. Äh, siis oleks mul aga selline küsimus, kahjuks härra Herman küll täna siin ei ole, aga ma eile vestlesin temaga üsna pikalt eraviisiliselt ja tahaksin esitada järgmise küsimuse. kui raha on olemas, siis miks siiamaani ei rahalda, rahalda, rahastata Põhjadimensiooni instituut, instituuti, mis on plaanis luua Peterburi ülikooli baasil. tegemist oli Vene Föderatsiooni algatusega selline instituut looda, äh, luua, kõik Põhjadimensioonis osalevad riigid toetasid seda ideed ning sellest algatusest rääkis ka äh, Peterburgi kuberner esimesel ministrite kohtumisel, mis toimus möödunud aasta oktoobris äh, Sankt-Peterburgis. Äh, niisiis äh, millegipärast pole asi aga koha pealt liikunud, liikunud, ometigi raha olevat olemas. minu arvates, kui oleks olemas eelarves selline rida, nii Euroopa Liidu eelarves kui ka teiste riikide Venemaa, Norra, Islandi eelarves, siis äh, saa-, see eelarverida distsiplineeriks valitsusi ning äh, sunniks neid aktiivsusele. Äh, nad peaksid parlamendile oma tegevusest aru andma. seda enam, et ülemaailmse finantskriisi tingimustes, samuti ülemaailmse majanduskriisi tingimustes oleme me veendunud selles, et riikide roll majanduslikus ning poliitilises arengus äh, on väga suur. kui ma kõnelen konkreetsest eelarvereast, siis ei välista ma sugugi erakapitali osalust või teiste riikide kapitali osalust, ma pean silmas riike, mis ei osale Põhjadimensioonis. vastupidi, rida eelarves annaks ähm, omamoodi tagatise äh, äh, asjast huvitatud äh, valitsustele see garantii oleks olemas eraettevõtetele, kes tahaksid nendes projektides osaleda. eilsed ja tänased arutelud on juhtinud tähelepanu ka tervele reale uutele probleemidele, mis on seotud Põhjadimensiooni arenguga. kõigepealt räägiksin Läänemere strateegiast. eile, kui toimus alalise komisjoni laienenud, laiendatud istung, esitasin küsimuse töörühma juhile, tegemist on töörühmaga, mis valmistab ette Läänemere strateegia projekti ja minu küsimus puudutas seda, kas Läänemere strateegia on iseseisev programm või see on osaks Põhjadimensiooni programmidest? Äh, vastus, mille ma sain, oli järgmine. Läänemere strateegia on iseseisev programm ning ei ole põhjadimensiooni osa. aga on vaja kuidagi ähm, kaasata selle kõigega ka Venemaad ja Euroopa Liitu ja, ja põhjadimensiooni mulle jäi mulje, et kui Läänemere strateegia on iseseisev programm ning äh, seda viib ellu ainult Euroopa Liit, siis see on juba vastuolus põhjadimensiooni enda mõttega, sest tegelikult me räägime ju komple-, kompleksist, asjade ühendamisest tervikuks, me seome Läänemere strateegia, Arktika regiooni arengu ja kogu põhjadimensiooni. ning sellega seoses tekib küsimus, kes siis hakkab koordineerima kogu seda tegevust? üks kõige suurematest probleemidest, mis tänapäeval on, on just nimelt globaalse ja regionaalse juhtimise probleem. kuidas juhtida regionaalseid ja maailmatasandil toimuvaid protsesse? ma nõustun sellega, et meil ei ole vaja uut organisatsiooni, aga ma tahaksin küsida, kes hakkab koordineerima neid kolme peasuunda, mis on meil siis äh, tohutu põhja, põhjaregiooni arenguga seotud põh-, Läänemere strateegia, Arktika suund ja veel Põhjadimensioon, kes neid kõiki koordin-, koordineerib? ma olen nõus sellega, et parlamentaarne foorum on platvormiks, kus pidada dialoog, kus erinevad osalejad saavad kokku tulla ja on väga hea, et selles resolutsiooni eelnõus on juba kirjas see, et Norra äh, kutsub siis äh, kõiki parlamendisaadikuid teisele parlamentidevahelisele foorumile äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Norrasse. Äh, mul tekkis veel terve rida teisi küsimusi, kahjuks proua Tors on juba lahkunud. ma ei jõudnud oma küsimust talle esitada, ta ütles, et ta on optimist selles osas, mis puudutab idapartnerlust, ta on optimistlik, ta leiab, et äh, idapartnerlus annab uue hooga põhjadimensiooni arengusse, mina kahtlen selles. mina esitan küsimuse, kui pa-, kui palju meil jätkub rahalisi vahendeid, äh, haldussuutlikkust Euroopa Liidul selleks, et äh, ühel ajal ellu viia nii palju erinevaid programme ja suundi, põhjadimensioon, idapartnerlus, siis Vahemere partnerlus, Doona jõe strateegia ja nõnda edasi ja nõnda edasi ja nõnda edasi. ma äh, siin räägin nii üksikasjalikult kõigest sellepärast, et eile üks äh, kõnelejatest ütles, et äh, kõneldes põhjadimensioonist me peame pöörama tähelepanu ka teistele geopoliitilistele küsimustele ning need geopoliitilised küsimused ongi just nimelt seotud nende teisi regioone puudutavate programmidega pealegi, kui ma räägin rahastamisest, siis äh, ma ütlen ju, et me elame ju sellise põhimõtte järgi, et praegu on võib-olla eesistujateks Euroopa Liidus põhjapoolsed riigid, see tähendab, et põhjadimensioon saab täiendavaid vahendeid niipea, kui eesistujamaa muutub kui äh, eesistumine läheb mõne lõunapoolsema riigi kätte, siis äh, kohe tähelepanu põhjadimensioonile väheneb. eile ma kuulsin sellist seisukohta äh, proua Wallise sõnavõtust, kes ütles, et näete, poole aasta pärast on eesistumine Rootsi käes ja siis me saame täiendava tõuke arenguks. aga ma ei tea, kes järgmisena eesistujaks, ütleme näiteks, et Portugal Äh, kui ei ole mingit konkreetset artiklit lepingutes selle kohta, siis tähendab seda, et nii Euroopa Liit kui ka teised Põhjadimensiooni programmides osalejad äh, oleksid kohustatud täitma neid otsuseid, mida parlamendid eelarve küsimustes on langetanud. ma võin loomulikult palju rääkida ja pikalt rääkida sellel teemal. ma tahaksin veel kord äh, öelda seda, et ma teatud määral olen nõus härra Lundgreniga, kes rääkis sellest, et me väga tihti tegeleme globaalsete probleemidega, äh, unustades ära erinevad vaatenurgad, näiteks mis puudutab ülemaailmset kliima soojenemist. Äh, selles küsimuses on ka teistsugune seisukoht, et ei ole mingit ülemaailmset kliima soojenemist ning tänases ajalehes International Herald Tribune äh, on suur artikkel Äh, vastuolude kohta USA endise asepresidendi Al Gore'i ja ühe Ameerika ajakirjaniku vahel, äh, kes tuleb välja pisut teistsuguste seisukohtadega selles osas, mis puudutab kliima soojenemist. nii et, et võib-olla me peaksime äh, ka selle probleemiga eraldi mingil kohtumisel tegelema ning siis ka sellega, kuidas see mõjutab Läänemerd ja, ja kogu Põhjalat ja veel viimaseks, parlamentide peamine ülesanne on ju teha seadusi ja mitte ise hakata ellu viima konkreetseid projekte. kahjuks meil ei ole sellise, sellist ühistööd, mis puudutaks ühis, ühiste seaduste väljatöötamist, me ei tööta seadusi ühiselt välja ja tänan tähelepanu eest suur tänu, härra Jagija. me märkisime ära teie kommentaarid ning kindlasti ka olulised inimesed Euroopa Liidus panid tähele, mis te ütlesite eelarveridade kohta. suur tänu ning nüüd järgmine kõneleja, proua Prööbi, kes esindab Barentsi merevõrgustikku palun uh,. suur tänu. armsad kolleegid, juba pikemat aega tegeleme me kahe kriisiga, finantskriisi ja keskkonnakriisiga. kliimamuutus on Põhjala jaoks suur probleem, aga see avab ka uusi transpordi teid, äh, samas suurendab see äh, reostuse ohtu ning tõsiste laevaõnnetuste ohtu. samas äh, suurendab see juurdepääsu loodusressurssidele. mündi teine pool on aga, et see ohustab Põhjala inimesi põliselanike aga ka näiteks äh, Põhjala kalureid. me peame oma keskkonda kohtlema ettevaatlikult. finantskriis ei tohiks varjutada praegust ettevalmistavat tööd Kopenhaageni kliimamuutuse konverentsiks selle aasta lõpus. kliimamuutuse vastu tuleb võidelda ülemaailmselt. aga me saame teha ka rohkem nii Barentsi kui Läänemere piirkondades põhjadimensiooni raames. siin mainiti partnerlusi ning äh, partnerlused on ka keskkonnaküsimustes oluline. ühelt poolt saab aidata kaasa keskkonna olukorrale ning teisalt äh, parandada inimeste olukorda selles piirkonnas Äh, äh, need meetmed, äh, mis on paika pandud finantskriisi mõjude leevendamiseks, neid tuleks ühildada kliimamuutuse vastaste meetmetega. Barentsi koostöö on minu arvates regionaalse koostöö nurgakivi Põhjalas. seal piirkonnas on üle kuue miljoni inimese, seal on rikkad loodusressursid, mineraalid, nafta, gaas metsad ja kalastud. seal on hea koostöö inimeste vahel kõrghariduse, tervishoiu ja sotsiaalküsimuste valdkonnas, aga kindlasti saab teha rohkem. eelmise aasta lõpus sõlmiti uus julgeoleku kokkulepe, turvalisuse kokkulepe Barentsi mere piirkonnas mis kaasab ka varajase hoiatuse süsteemi merejää osas. see on oluline silmas pidades laevanduse aktiviseerumist seal piirkonnas. ning seega selline, selline koostöö saab otseselt panustada ka üldisesse põhjadimensiooni. põhjadimensiooni esimene ministrite kohtumine Peterburgis eelmisel aastal andsid, andis uue hoo meie tööle. keskkonna ja rahvatervise ning sotsiaalküsimuste partnerlused leidsid taaskinnitamist ning samal ajal loodi uus partnerlus transpordi ja logistika küsimustes. kui vaadata Euroopa põhjaosa kaarti, siis äh, hämmastab selle piirkonna suurus see, me ei pea rääkima siin ainult põhja ja lõuna vahelisest, äh, vahelistest transporditeedest, vaid ka parandama lääne ja ida vahelisi, vahelist transporti, see saab aidata kaasa jätkusuutlikule majandusarengule kohalikul ja regionaalsel tasandil. samuti on minu arvates väga positiivne see, et on võimalus luua partnerlust ka kultuuri koostööks. kultuur on inimestevahelise suhtlemise aluseks ning siin tuleb positiivselt kaasata ka põliselanikkond. Barentsi Arktika Nõukogu äh, eesistuja Venemaa programm äh, välisminister Lavrovi juhtimisel rõhutab meeldival kombel ka põliselanikke. see, selle aspektiga tegeleb ka parlamentaarne konverents mai lõpus Venemaal, millest siin juba ka räägiti. kindlasti see esimene parlamentaarne foorum Brüsselis mängib samuti olulist rolli meie regionaalsel parlamentaarsel konverentsil. suur tänu tähelepanu eest! Thank you uh, very much! suur tänu, proua Brööbi! nüüd järgmine kõneleja härra Kristjansen Arktika parlamentaarsest assambleest ning äh, ta on pärit Norrast, palun. suur tänu, proua esimees. kõigepealt suur tänu huvitavate sissejuhatavate ettekannete ja ka erinevate kommentaaride eest mina hindan väga seda, et poliitiliselt pööratakse rohkem tähelepanu Põhjala küsimustele. ja ma ei karda, et see tähelepanu väheneb tulevastel aastatel. loomulikult on teatud poliitilisi üksusi, kes pelgavad selliseid arenguid ning kelle jaoks eh, ei tähenda see mitte koostööd, vaid eh, konflikte. aga ma arvan, et selliseid arenguid ette näha ei ole. isegi kui on ka täna härra Lundgreni poolt näiteks esitatud palju huvitavaid küsimusi. loomulikult prioriteetide puudumine on tähelepanu vääriv. nii rahvusvahelises kui siseriiklikus poliitikas. on oht, et äh, konsensuse saavutamisel kaotatakse silmist äh, selged prioriteedid aga minu jaoks, minu arvates praegu seda probleemi ei ole. loomulikult meil on poliitiline vastutus arengute ees. piiriülese koostöö puhul peame me töötama koos erinevatel tasemetel. aga loomulikult on oluline rääkida ka parlamendisaadikute kaasamisest äh, erinevatel tasemetel ning ka regioonide poliitikute kaasamisest. nagu siin ka öeldi, meil ei ole tarvis uusi poliitilisi üksusi. see on oluline. meil on tarvis endal võtta suuremat vastutust, sest kõik küsimused, probleemid Arktikas väärivad suuremat tähelepanu võtmesõnaks on siin energia. loomulikult peaksime me arutama kliimamuutuse tagajärgi ja nafta ja gaasi olukorda. ja taastuvad energiaallikate probleeme. me peame arutama erinevaid keskkonnaküsimusi, transpordi ja julgeolekupoliitikat, aga võtmesõnaks on minu arvates energia. nagu me kõik teame, siis rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul on Arktikas peidus veel öö, veerand kõikidest nafta- ja gaasiressurssidest ning kui see nüüd kombineerida öö, selle trendiga, et energianõudlus kasvab üsna kiiresti. energianõudlus tõuseb hinnanguliselt viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ning see tähendab, et äh, Põhjala piirkond, äh, piirkonna tähtsus tõuseb selles mõttes arvan ma, on meil tarvis arendada koostööd edasi, meil on tarvis piiriülest tegutsemist, ühtseid keskkonnastandardeid, tehnoloogiastandardeid parimal võimalikul tasemel. ma arvan, et me peaksime seda kõrgendatud tähelepanu ära kasutama ka selleks, et keskenduda ka rohkem taastuvenergiaallikatele ning eh, ehitada üles uut infrastruktuuri Arktikas eh, ning ka Euroopas selleks, et ühendada erinevaid piirkondi. loomulikult eh, ka Kanadat ja USA-d. see on suur poliitiline ja majanduslik väljakutse lahendada see energianõudluse suurenemise probleem üle maailma. kas me peame kartma seda väljakutset? ei, ma arvan, et me peame edasi arendama neid ressursse, see saab aidata kaasa Arktika koostöö suure, tugevdamisele. samuti saab, peaksime me võib-olla keskenduma ka pehmematele küsimustele ning tagama parema juurdepääsu finantseerimisele projektide puhul. projektide finantseerimine mängib võtmerolli ma arvan, et äh, nafta ja gaasiressursside kättesaamiseks on rahad olemas. aga suureks väljakutseks on taastuvenergiaallikad. kui tohib, siis räägiksin ka äh, Norras kohalikku arvamusküsitlust äh,, kus kaks, kuuskümmend kaks äh, protsenti vastanutest äh, arvavad, et Venemaa ja Norra saaksid koos gaasiressursse hallata Põhjalas ning võib-olla on just tarvis rohkem sellist koostööd, parandamaks suhteid äh, ida- ja läänepoolsete inimeste vahel Arktikas. lõpetuseks Ehm, Arktika ehm, poliitika peaks tähendama suuremat koostööd ning sildade ehitamist lääne ja ida vahel, suur tänu. suur aitäh, härra Kristjanson, selle sõnavõtu eest, te rääkisite sellest, et on vaja rohkem koostööd, samuti rääkisite te võimalustest ja väljakutsetest, mis kaugpõhjas meie ees seisavad. nüüd aga läheme järgmise kõneleja juurde ja mul on äh, hea meel anda sõna äh, loode nõukogu presidendile. Eh, er suur tänu. mina olen loodenõukogu esimees ja mina tänan teid selle foorumi korraldamise eest, tänan äh, eriti just Euroopa Parlamenti. loodenõukogu leiab, et Äh, kogu ülejäänud maailm peaks pöörama rohkem tähelepanu Arktikale ning rohkem mõtlema sealse looduse peale ja probleemide peale. emake loodus näitab esimesi haiguse sümptomeid ja just kliimamuutused on üheks suurimaks probleemiks sealses regioonis. meie jaoks on väljakutsed väga tähtsad Fääri saartel me teame, et kliimamuutused toovad äh, endaga kaasa väga palju muutusi just meres ja me uurime neid muutusi. näiteks me oleme saanud ühe rahvusvahelise auhinna, üks äh, kalalabor tegeles äh, vee muutustega ja uuriti seda, kuidas muutused meres mõjutavad elu meres ning meri ja veevahetus toimub kõik Gröönimaa ning Islandi kaudu. ja soe Atlandi ookeanist tulev vesi jõuab äh, siis vette golfihoovus jahtub ning äh, vesi muutub raskemaks, vajub allapoole, selle konsistents muutub paksemaks ja sellest veest saab Põhja-Atlandi süvameri ja tegemist on kõige suurema süvaveebasseiniga kogu maailmas. nüüd teadlased kardavad, et äh, see protseduur, mida ma just selgitasin, muutub järgneva saja aasta jooksul, et äh, hoovused muudavad oma liikumist ja see mõjutab väga palju nii Euroopa loodust kui ka Arktika loodust. nii et äh, praegusel hetkel on kasutatud erinevaid kliimamuutuse mudeleid, mõtlemaks äh, välja seda, mis juhtub ja tagajärjed on erinevad vastavalt kasutatud mudelitele seepärast tuleb meil läbi viia ka täpseid mõõtmisi selleks, et mudelites kohe kasutada ka võimalikke muutusi, mida me täheldame. meil on vaja ka rahvusvaheliselt tähelepanu pöörata täpsetele mõõtmistele mõõtmistele, mida viivad läbi ka Fääri saarte laborid on tähtis uurida hoovusi, me peame teadma, kuidas hoovused käituvad, selleks et meil oleks võimalik eh, täpselt ka teada, millised on tagajärjed. suur tänu, härra Heigert, ütleb proua eesistuja. Teie kommentaarid on väga tähtsad, tegemist on tõesti tähtsa küsimusega, mis juhtub merega, mis juhtub äh, hoovustega ja see on kõik meie huvides äh, golfihoovus mängib tõesti väga tähtsat rolli, mina ise tulen Põhja-Norrast ja meie jaoks on väga tähtis, kas meri jäätub või mitte. peale selle tuleb meil mõelda ka sellele, mis juhtub kalavarudega, sest kalavarud on väga tähtsaks toiduaineks ning nüüd annaksin sõna viimasele kõnelejale minu kõnelejate nimekirjas, selleks on härra Pesan. tema esindab Kanadat ja ta on Arktika Parlamentaarse Assamblee liige. aitäh. põhjadimensiooni äh, foorum on suurepärane koht, kus vahetada seisukohti, luua võrgustik, et teiste parlamendisaadikutega. minu arvates on üksikisiku seisukohast selline foorum suurepärane asi, aga kuulates neid sõnavõtte siin viimase kahe päeva jooksul, näiteks härra Lundgreni, proua Wallise sõnavõtte, Vene kolleegide sõnavõtte, siis äh, neile teeb muret, kuhu see protsess suu-, suundub, kuhu me selle põhjadimensiooniga välja jõuame parlamendisaadikuna tekkisid mul samasugused küsimused, kas me hakkame mõjutama seadusandlikku protsessi oma kodumaal, kui me läheme tagasi koju. me oleme küll kuulnud siin vähe sõnavõtjaid, aga kas me hakkame siis kodus äh, rääkima ähm, mereohutusest, tervishoiust, loodusvarade arengust? mida me teeme, kui me koju läheme? mida me teeme selleks, et seda protsessi mõjutada? me oleme kuulnud sellest, et raha on rohkem vaja, kust see raha tuleb? kas see tuleb Vene Föderatsioonilt, Euroopa Liidult, eh, liikmesriikidelt, kes on Põhjadimensiooniga seotud, kas nad eraldavad eelarvest vahendeid näiteks teadusuuringutele, erinevate poliitikate edendamisele, eriti kui jutt on näiteks tervishoiust, looduskaitsest Äh, kõikidesse nendesse valdkondadesse on vaja väga suuri investeeringuid ja kust see raha tuleb? me peame tegema tihedamat koostööd, seega tekib ka koordineerimise küsimuses. Äh, võib-olla me äh, saaksime seda parlamendisaadikutena erinevates organisatsioonides, kus me oleme, paremini teha, võib-olla tõesti kaaluda seda, kuidas oma tööd paremini koordineerida. eile Eh, eh, räägiti sellest, et Arktika piirkonda on vaja rohkem raha, eh, rohkem on vaja pöörata tähelepanu protsesside jälgimisele, aga me, kui me investeerime, me tahame näha ka, mis, millised on konkreetsed tulemused. sellepärast, et Äh, meil on vaja konkreetseid tõendeid selleks, et, et oma investeeringuid toetada, et inimesed meid toetaksid. Äh, täna ja eile me siin tegelesime põhiliselt deklaratsioonide ja avaldustega. ja ma tahaksin tänada proua Raevat selle eest, kuidas ta seda tööd on väga hästi suunanud aga mulle tundub, et need igasugused avaldused on meie töö see lihtsam osa. aga kus on tegevuskavad? kuidas me nüüd edasi liigume? sellepärast, et kui me läheme parlamendisaadikutena oma valijate juurde tagasi, siis meie tööd hinnatakse selle järgi, mida me teeme ja mitte selle järgi, mida me ütleme, nii et, et teod kõnelevad rohkem kui sõnad. nii et, et Äh, meil on vaja tegevuskava, meil ei ole vaja lihtsalt sellelt, selliseid äh, äh, suuresõnalisi avaldusi. aitäh, härra Beson. ma arvan, et te rõhutasite ühte väga olulist osa meie tööst meid kõiki on delegeeritud tegelema Põhjala küsimustega, Läänemere küsimustega, aga äh, me peame ka oma rahvusparlamentides selles vallas midagi tegema, kui me koju tagasi läheme. nüüd me oleme siis kõnelejate nimekirjaga lõpule jõudnud. annan äh, juhtimise üle jällegi Biljana Raievale. suur aitäh, proua Solberg, suur aitäh teile kõigile Äh, nende sõnavõttude eest, selle eest, et te jagasite meiega oma mõtteid, äh, sa-, samuti oma kartusi selles osas, kuidas see koostöö meie vahel jätkub, kas tegemist on jätkusuutliku koostööga, kas me saame selleks eelarverea, kas meil on olemas kõigi partnerite toetus, äh, kas meid toetavad meie partnerid ja kolleegid äh, USA-s ning Kanadas ning ma tõesti tahaksin tänada Kanada esindajat tema sõnavõtu eest. me oleme rääkinud ühistest huvidest, ühised huvid äh, tähendavad seda, et me kõik oleme osalenud aktiivselt, me oleme andnud oma panuse ühistesse eesmärkidesse. ma hindan väga Venemaa kolleegide väga aktiivset osalust aruteludesse nende panus on äärmiselt oluline ning ilma nendeta me ei oleks suutnud täita neid ülesandeid, mis me oleme endale seadnud. me kogunesime siia sellises formaadis esmakordselt, tegemist on esimese Põhjadimensiooni foorumiga. me tulime kokku selleks, et erinevate selles piirkonnas tegelevate organisatsioonide vahelist koostööd arutada Eh, me oleme läbi vaadanud eh, eh, erinevad sõnavõtud, me oleme püüdnud kokku panna siis deklaratsiooni ning selles deklaratsioonis me palume ministritel pöörata tähelepanu sellele, millised on olnud meie koostöö tulemused, mida me oleme saavutanud siiamaani ja mida me tahame saavutada aastast kaks tuhat üksteist, kui me järgmine kord kokku tuleme Äh, koordineerimine erinevate siin esindatud äh, organisatsioonide vahel on äärmiselt oluline, ma ei hakka neid organisatsioone kõiki üles lugema. Äh, siin on neid täisliikmed, vaatlejad, aga äärmiselt oluline on, et partnerid ja poliitikat, partnerid oma poliitikaid kooskõlastaksid ainult sellisel juhul äh, sünnib sünergia, äh, sünergiapartnerlustest, sünergiaprogrammidest ja samuti sünergia meie eesmärkidest, kui või nii võib öelda, mis äh, oleks meil, meile, mis võimaldaks meil siis ka arendada teisi regioone paremini. see on me peame olema veendunud oma arengus, see on midagi, milles me peame olema veendunud, kui me siit täna lahkume. ning sugugi äh, väheoluline ei ole ka see, et meie siin oleme olnud võõrustajateks sellele esimesele parlamentaarsele foorumile. mina tahan teid tänada selle eest, et te siia tulite. samuti on nüüd minu kord väljendada sügavat tänu proua Vollisele, kes kahjuks pidi varem lahkuma sellepärast et tal on juba teine äh, kohtumine oma valijatega plaanis. tahaksin siis tänada teid kõiki selle toetuse eest, mida äh, te olete meile osutanud, tahan tänada sekretäriaati, tahan tänada teid, teie äh, väga viljakate arutelude eest. ja ma loodan, et järgmine kohtumine, mis meil toi-, toimub, kus me siis oma avaldusele juba lõpliku kuju anname, kulgeb nende tänaste arutelude vaimus ja nende järelduste vaimus, milleni me täna jõudsime. niisiis ma soovin teile äh, edukat koju jõudmist, ma soovin, et me kohtume järgmine korral, järgmisel korral peatselt ning äh, tervitan siis ja palun neid, kes on siis äh, Äh, avalduse koostamise komisjoni liikmed siia jääda veel natukeseks ajaks, et me saaksime läbi vaadata selle äh, äh, teksti lõppversiooni, mis teile on välja jagatud yes.. Um, okay. uh, just... olgu, lihtsalt üks väike märkus, mis mulle veel tehti, et me peame vastu võtma kas selle avalduse, mis me oleme koostanud ja ma teeksin sellepärast ettepaneku, et et selleks, et meil oleks kõigil võimalus seda teksti veel kord vaadata, seda viimast sõnastust, teeksin ettepaneku, et me teeme viieminutilise pausi kuni veerand kaheteistkümneni veerand kaksteist jätkame siin selleks, et äh, vaadata veel kord üle avalduse tekst ja võtta see vastu. aitäh!

kallid kolleegid, niisiis äh, äh, võtke palun istet, nii et, et me saaksime minna oma istungi lõpposa juurde. ma loodan, et kõigil teil on olemas äh, meie lõppavalduse tekst viieminutise pausi jooksul jõudsid jõudsime me vahetada mõtteid selle teksti viimase versiooni osas ja on tehtud ettepanek visse, viia sisse väike muudatus, mis puudutab sõnastust punktis üks, muuta sõnad nii, et see punkt kõlaks nüüd for the sake of environmental and financial efficiency encouraging niisiis sõna fiscal asendatakse sõnaga financial. ja sellisel juhul, sellisel kujul näeks siis tekst parem välja ja samuti on ettepanek, mis puudutab punkti kaheksa, see on leheküljel kaks, panna sinna pärast äh, Läänemere regiooni mainimist ka Arktika regioon, nii et, et see kõlaks support from the Baltic Sea region and the Arctic region to ambitious measures for the mitigation of the man-made CO2 emissions. And that give us the full perspective of our fight. Äh, see annaks siis äh, õige hinnangu meie võitlusele kliimamuutustega ja viimane ettepanek teksti küll enam ei muudeta, aga on ettepanek, et sekretariaat äh, äh, paneb üldisemad märkused siis teksti etteossa ja äh, lõpupoole jääksid punktid konkreetsemaks, aga sisuliselt tekstis enam midagi ei muutu. kas see ettepanek on teile vastuvõetav? jah, tere, proua Panajotopoulos, ma näen, et te olete siin. Je parle en français, non? Oui. Euh, je euh, demande euh, de, mes excuses de ne pas être présente dès le matin. Kas ma võin prantsuse keelt rääkida? ma vabandan, et ma jõudsin siia alles praegu, minu arvates on tekst väga hea. aga ma küsin endalt, et kas mul oleks võimalik teha üks suuline muudatusettepanek kuskil ei räägita siin Euroopa meretranspordipoliitikast, aga see peaks siin kindlasti sees olema. pärast punktist seitse, kus räägitakse meretööstusest, meretranspordist ja vastavatest poliitikatest siis ma leian, et tuleks sinna juurde lisada veel Euroopa meretranspordipoliitika raames. sest tegemist on suure Euroopa algatusega uh,. proua Panetopoulos, suur tänu selle soovituse eest. ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et me koostasime selle teksti eile ja me räägime põhjadimensioonist ja kuna me räägime põhjadimensioonist, siis me otsustasime, et äh, me peaksime siin rääkima pigem üldistest poliitikatest ja kui me hakkame ainult Euroopa algatusi siia sisse viima, siis oleks see liiga ühekülgne. meie lähenemine oli laiem ja otse loomulikult meil on olemas Euroopa meretranspordipoliitika, siis tuleks meil mainida ka kõiki teisi merepoliitikaid ja siis äh, läheks äh, tekst liiga laiasõnaliseks, nii et sellepärast me soovisime jätta seda pigem selliseks üldiseks, äh, mõeldes lihtsalt sellele, et meil on olemas erinevad merepoliitikad Äh, kolleegid, kes eile olid kohal, noogutavad ja mulle tundub, et nad on nõus pigem sellega, et me jätaksime teksti nii, nagu see praegu on, kuid sellegipoolest suur tänu teie soovituse eest ja ma loodan, et te mõistate, mis vaimus see tekst koostati. härra Lindeberg soovis ka veel sõna saada või sain ma valesti aru? mulle tundus, et te tõstsite käed, anda märku, et soovite sõna ei, te ütlesite juba kõik ära, mis mina soovisin öelda, suur tänu. härra Pagner um,. Would, uh, friendly... lihtsalt üks sõbralik väike soovitus. punkt seitse, kus me räägime leketest nendele reageerimisest, kui tegemist on jääga ja jää all olevate leketega. ja seal on olukord Läänemeres näiteks erinev kui lõunapoolsemates meredes, niisiis oleks tarvis kasutada uuemaid tehnoloogiaid võib-olla, võib-olla me peaksime midagi siin ütlema selle kohta Eh, ning mainima just eh, karmide ilmastikutingimuste puhul tekkivate lekete peale reageerimine. ehk siis meil on tarvis öö, eh, eraldi karmide ilmastikutingimuste jaoks tehnoloogiat või midagi sellist võiks sinna lisada. Um, I, we want the Either unique, speci specific and etc, etc, we just can put specific uh, spew. me võime siin rääkida spetsiifilistest äh, reageerimis, äh, spetsiifilisest reageerimisvõimekusest. kas see sobib kõigile? selline sõnastus siis jääb sisse. tore. ma nüüd loodan, et te kõik toetate seda teksti. ma eeldan, et tõesti, et te toetate seda, me oleme sellega päris palju tööd teinud ning vahest siis võtaksime selle lõppavalduse vastu. palun, et kes seda toetavad, näidake käega. okei okay. uh,, anybody? kas keegi siin on vastu sellele lõppavaldusele? ei, keegi on erapooletu? ei niisiis, lõppavaldus on vastu võetud. ja ma tahaksin tänada teid teie jõupingutuste ja paindlikkuse ja koostöö eest selle avalduse koostamisel. ma, mina ütlesin oma hüvasti jätusõnad juba ära, aga päris lõppsõnaks annan ma nüüd sõna proua Solbergile. Uh, to... suur tänu ma tahaksin lõpetuseks tänada kõiki hea koostöö eest. Norra parlamendi saadikuna kutsun ma teid Norrasse järgmisele teisele parlamentaarsele foorumile kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. suur tänu, sellega on Foorumid oma töö lõpetanud ohutut kodureisi!